vastuolekut, siis kinnitatakse. Rumeenia ametkonnad on andnud äh, teada, et äh, härra Tanikalt äh, võetakse parlamentaarne immuniteet ja vastavalt artiklile üheksa üks eralda, edastatakse see justiits